decidida ontem na reunião de coordenadores. Trata-se de eile toimus meil koordinaatorite koosolek. otsustasime kaks muudatust päevakorda teha. üks puudutas siis ühisturu raportit muudatusettepanekute ettepanek. muudatusettepanekute tähtaeg on seitsmes veebruar, see on viimane võimalus mõjutada IMCO tegevust. me võtame selle pärast kaheteistkümnendat punkti päevakorras, see oleks siis meil kaksteist A päevakorras. ja hakkame hääletama. ärge, kas teil on kõik, kõigil kaardid kaasas, kõigepealt punkt kaheksa. ei, tegelikult kolmteist meeste-naiste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus kahe tuhande kümnendal aastal sõna saab Marianne Teltševa, raportöör, palun. noh, no eu caso de querer usar a palavra. ta ei soovigi sõna võtta. Läheme siis hääletuse juurde Vou, para facilitar e porque temos muitos votos, vou apenas referir o número. Meil on väga palju hääletada. kõigepealt nelikümmend seitse poolt, kes on vastu. elektrooniline hääletus, palun. kinnitame seda. Against?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 verificação eletrônica. Äh, palun, kui te hääletate, tõstke korralikult käsi, et äh, topelthääletamist vältida. kes on pool nelikümmend kaheksa, kes vastu? kes on erapooletud? heaks kiidetud. tööhõive üks, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud, vastu võetud. töövõime neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. töövõime kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. töövõime üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number number nelikümmend üheksa Parvanovalt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud vastu võetud. tööhõive kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive üksteist, kes poolt vastu. kontrollime elektrooniliselt. Vous avez un... Non. Si, si, euh, non. Non, c'est pas. pas. OK. Votação está encerrada. Hääletus lõppes. muudatusettepanek võeti vastu, nüüd kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. Está encerrada a votação. Aprovada. hääletus lõppes. muudatusettepanek on vastu võetud. number viiskümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud samuti vastu võetud vist, aga kontrollime elektrooniliselt. nüüd hääletus lõppes, tagasi lükatud siiski. viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud tuleb elektrooniliselt kontrollida. hääletus lõppes. vastu võetud. tööhõive üheksateist, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. number viiskümmend viis, Parvanovalt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. tööhõive kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kaheksateist poolt, vastu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 hääletame tööhõive neljateistkümnendat muudatusettepanekut elektrooniliselt. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus. ja tööhõive kakskümmend seitse, need on sarnased, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. kuuskümmend kuus ja tööhõive kakskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. muudatusettepanekud vastu võetud, kuuskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud seitseteist, kes poolt, kes, vabandust, seitse, kes poolt, nüüd on ikka seitseteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime tööhõives seitsmeteistkümnendat elektrooniliselt. seitsmeteistkümnendat. hääletus lõppes. vastu võetud. number kuuskümmend üheksa, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. setenta a favor. seitsekümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. Uhum. Se votar favorável. Ok. Está encerrada a votação. Rejeitada. hääletus lõppes, tagasi lükatud. seitsekümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kolm, kes poolt, vastu, erapooletud. tuleb kontrollida elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes tagasi lükata. nüüd seitsekümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, tööhõive kaks, kolmkümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. usun, et tagasi lükatud, aga kontrollime. tööhõive kolmkümmend üks, elektrooniline kontroll. hääletus lõppes tagasi lükatud. number kakskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. vastu võetud. kes, kes te olite, kas teie olite poolt praegu üle? seitsekümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. tööhõive kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. tööhõive kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes poolt, on tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. number kaheksakümmend kaks, kes poolt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli, kes poolt, kes vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tööle kolmkümmend neli, seda me ei hääleta aga järgmine on kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kolmkümmend kaks, kahes osas esimene osa, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa on juba kaetud, seda ei ole vaja hääletada ja nüüd üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kontrollime elektrooniliselt hääletus lõppes vastu võetud. üheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. tööhõive kolmkümmend viis, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud. üheksakümmend kolm. kas te olete poolt? siis on vastu, vastu võetud üheksakümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. tööle kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on avatud. tööle kakskümmend üheksa, hääletus lõppes tagasi lükatud. tööl kakskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. tööl viisteist, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 saja viiendat ei ole vaja hääletada, sada kaks kattis selle juba ära. ja nüüd sada neli. sada üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. sada kuus, kes poolt ja sada, sada kuus ja sada seitse on koos mida me siis hääletame? hääletame saja kuuendat, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksa, poolt, vastu, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud sada kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt,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 ja nüüd nelikümmend, kes poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, osade kaupa poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, jälle kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Mhm, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, vabandust, seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt,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 tegelikult me saame koos plokina hääletada viimased muudatusettepanekud. kaheteistkümnendast kuni seitsmeteistkümnendani, kui te olete nõus. poolt? ütlen uuesti, hääletame plokis muudatusettepanekuga kaksteist kuni seitseteist. mis on poolt? kaksteist, kolmteist, neliteist hääletame. kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, need on vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist ja seitseteist koos, kes on poolt, kes on vastu kuusteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime nüüd ele-, või hääletame elektrooniliselt kogu teksti. hääletus lõppes vastu võetud kakskümmend kaks häält poolt, kaks vastu, erapooletuid ei olnud. õnnitlused Brune Viltšovale. ja nüüd on meil päevakorra järgmine punkt qui maintenant c'est l'acquittation. Maintenant c'est la décharge. C'est la décharge. E vamos passar à votação do ponto 8. Que... Ja nüüd lähme edasi punkt number kaheksa. kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine proua Peres. paistab, et me võime hääletada plokis, kellelgi on midagi selle vastu, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis. aprovado erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ühehäälselt. ja õnnitleme siin raportööri ja nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt number üheksa, kahe tuhande kümnenda aasta aruanne ühtekuuluvuspoliitika kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani programmide rakendamise kohta. Vamos passar à votação, a relatora não está presente, vamos passar votação. raportööri pole, asume kohe hääletama. võime hääletada plokis ja nii teemegi. viis muudatusettepanekut, üks, kaks, kolm, neli, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja elektroonilist hääletust äh, ei ole kuivõrd tegemist on muudatusettepanekutega. ja punkt number kümme päevakorras sotsiaalpoliitika, tööhõive, sotsiaalsete standardite edendamise ning Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse välispoliitiline mõõde ja jällegi hääletame ainult muudatusettepanekuid hääletame jällegi plokis. neli muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. päevakorrapunkt number üksteist, kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemine ja seal elamise tingimused proua Papadopolu on raportöör ja annan proua Papadopolule ka sõna. Yes, Lord. Yes, please. suur tänu. jah. naistekomisjoni nimel oleme esitanud selle arvamuse projekti, mille me esitame Kodanikevabaduste komisjonile, kes on vastutav komisjon selle küsimuse osas. tahaksin tänada kõiki neid liikmeid, kes on esitanud muudatusettepanekuid. suurem osa muudatusettepanekuid on mulle vastuvõetavad, välja arvatud mõningad üksikud erandid, mille osas äh, ma ei ole äh, nõus. ja muudatusettepanek number seitse näiteks äh, on sellepärast, et me ei tahaks diskrimineerida hooajatöö taotlejaid äh, teiste taotlejatega võrreldes ja muudatusettepanek üheksateist, sellele on suuline muudatusettepanek, kus äh, kustutatakse ära üks osa lõikest, äh, mille kohta on ettepanek tehtud ja äh, kogu see lõige, mis lõpeb sõnadega punish, on kustutatud, see lause on kustutatud täielikult muudatusettepanek kakskümmend kuus, seitseteist, kaheksateist ja kakskümmend on muudatusettepanekud, mille puhul olen mina pannud miinusmärgi juurde, seda erinevatel põhjustel. muudatusettepanek kakskümmend kuus tagasi lükatud sellepärast, et liitumisvabadus, kogunemisvabadus peaks olema tagatud kõigile. muudatusettepanek seitseteist samuti tagasi lükatud sellepärast, et komisjoni tekst on parem kuivõrd komisjoni tekstis on ühtne lähenemine kogu Euroopa Liidus ilma igasuguste eranditeta, muudatusettepanek seitseteist aga toob sisse subsidiaarsuse põhimõte. siis muudatusettepanek kaheksateist ja kakskümmend. tegin ettepaneku, et me neid ei toeta, sellepärast et muudatusettepanek teeb ettepaneku, et kolmandatel riikide esindajatel peaks olema õigus jääda vastuvõtte riiki erinevate viisatüüpide abile ja see on tegelikult meie direktiivi filosoofiaga vastuolus, me tahaksime tagada seda, et töö oleks hooajatööline ja maksimaalne riigis oleku aeg oleks piiratud. muudatusettepanekud on seega tagasi lükatud kõik teised muudatusettepanekud olid eh, minu arvates väga head, eh, sellepärast et eh, nende abil tagati inimõigused hooajatöötajatele ja mina isiklikult ja ka sotsiaaldemokraadid on olnud nende poolt. suur tänu ja hääletame muudatusettepanek kaheksa. seitse on tagasi võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, see langeb ära, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, neliteist poolt kakskümmend seitse langes ära, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu. kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, era-, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist suulise muudatusega. ja hääletame nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, poolt ja jällegi suulise muudatusettepanekuga kui kellelgi pole midagi selle vastu. muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, hääletame elektrooniliselt Está encerrada a votação e foi aprovado com 20... Hääletus on lõppenud. 23 poolt, 20, 24 poolt, 20, 23 poolt, 2, 1 hääl erapooletu. Õnnitleme. Et c'est le, qu'est-ce que c'est? C'est le, le 12. Ja nüüd päevakorrapunkt 12 äh, Euroopa koostöö kutsehariduse ja koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rakendamist. proua Zenitšin ei saanud paraku siia tulla, nii et me asume kohe hääletama Maybe we try to vote the first page in block and then the second page. Podemos votar em bloco a primeira. Võime hääletada plokis. mitte kogu esimest lehekülge siiski. The four and the, the, the fourth and the third. To nineteen, okei okay., so we go to Ok. Vamos então votar a alteração 4. A favor. neli poolt. vastu. erapooletud. kontrollime seda. hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd võime hääletada plokis kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, ei, kaheteistkümnendat pole hääletame siis kuus, seitse ja üheksa plokis, kes on poolt?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 erapooletud, tagasi lükatud. Po-, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt hääletus on alanud. E, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaheksa jääb ära, kakskümmend seitse samuti ja kakskümmend kuus ka, hääletame kahekümne üheksandat poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame elektrooniliselt äh, kogu dokumenti. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, kakskümmend kolm poolthäält. keegi ei olnud vastu, keegi ei jäänud ka erapooletuks. õnnitleme sinna äh, raportööri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 mis käsitleb äh, tööturgu, vabandust, äh, ühisturgu, siseturgu. proua Svensoni muudatusettepanekud hääletame nüüd koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud13 já, já foi tratado. 14. Ponto 14 ja päevakorrapunkt number neliteist, äh, naiste vaesus Euroopa Liidus. proua Blum, soovite midagi öelda? Thank you, chair. <clears throat> suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege ja variraportööre selle tiheda koostöö eest, mida oleme teinud selle raportiga. tegemist on tähtsa raportiga, tahaksin tänada ka sekretäriaati meie komisjoni sekretäriaati. leian, et seda raportit vastu võttes astume sammukese e-, e-, edasi soolise võrdõiguslikkuse saavutamise suunas ja ka naiste vastases, naiste vaesuse vastases võitluses Euroopa Liidus. seetõttu paluksin, et te toetaksite minu dokumenti see dokument pakub lahendusi tähtsate eesmärkide saavutamiseks. suur tänu teile! suur tänu, proua Plumb! ja nüüd lähme edasi hääletuse juurde. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Employment kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tööhõive üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. tööhõive kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive üks, ei, seda ei hääleta, muudatusettepanek nelikümmend neli hoopis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletame muudatusettepanekut nelikümmend kuus. hääletus on lõppenud. kolm poolt, kolm vastu, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Te isegi ei tõsta pead, võib-olla viimase, viimaste hääletuse jooksul te ei vaadanud mitte kordagi saali, kuidas te saate nii hääletust korraldada? We want to check. We voted uh, the compromise. hääletasime kompromissi number viisteist, ütleb esinaine. ja Niki Sinclair jätkab rääkimist ilma mikrofonita. Vamos eh, votar novamente o compromisso quinze. kordame siis hääletust, hääletame kompromissi viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletus on alanud, kuuekümne esimene, kontrollime seda Está encerrada a votação. Hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud on see muudatusettepanek. Läheme edasi, saja nelikümmend üks poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja järgmine hääletus kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, arvan ma, aga kontrollime siiski elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tööhõive kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tööhõive kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime tulemust. kuuskümmend üheksa hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt. seitsekümmend kaks me ei hääleta, seitsekümmend kolm hääletame. kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa ja seitsekümmend üheksa. tegemist on sama muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aga kontrollime seda siiski. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend langeb ära ja läheme edasi muudatusettepaneku kaheksakümmend kaks juurde, kelle meile on esitanud Garcia Perez, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss number neli. poolt, vastu. erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt. kaheksakümmend neli kompromiss neli ka poolt, vastu. kontrollime. Está encerrada a votação. Foi rejeitado. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa. Paamatera, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja üheksakümmend neli pool, see on täiendus poolt, vastu, erapooletud, tagasi, tagasi lükatud. tööhõive seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. tööhõive üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, tööhõive kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg, muudatus äh, äh, nelikümmend kaks, vastu, erapooletud vastu võetud. seda üheksakümmend kaheksat ei hääleta, sada viis poolt, vastu, erapooletud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime hääletus on alanud. me kontrollime sada seitset. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. tööhõive kaheksa. seda me ei hääleta. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine lehekülg. tööhõive viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist langeb ära, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üks proua Blomilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hästi, kontrollime, hääletus on alanud. niisiis, kontrollime muudatust sada kolmkümmend kolm hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend viis koos. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. niisiis sada kolmkümmend kuus elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjendus punkt üks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm nüüd, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks langeb ära, neli ka, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud. niisiis, muudatus viis, nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss nüüd. kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neliteist, muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, vastu, kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. niisiis hääletame kahekümnendat muudatust, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kontrollime kahtekümmend viit, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa langeb ära ja nüüd äh, ei hääleta äh, C-d kolmkümmend üks järgmisena, poolt, vastu, erapooletud, vastu kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud. kontrollime. niisiis kontrollime kolmekümne kolmandat. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus. tegemist on elektroonilise hääletusega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 que a próxima reunião. Äh, niisiis oleme lõpetanud hääletuse ja istung on lõppenud ja tuletan teile meelde, et et kolmekümne esimesel jaanuaril on meil järgmine istung kell kolm ja siis on meil avalik kuulamine. ja samuti on meil istung kolmandal märtsil neljapäeval e uh, o tema da reunião deste ano é as mulheres na poliitika na União Europeia. ja neljapäeval räägime siis naistest poliitikas. ja seal osaleb ka härra Puusek ja Mary Robinson, eelmine, e-, endine Iirimaa president ja tema on üks meie peakõnelejaid I posto isto está encerrada a nossa. ja loomulikult te saate kirjalikult ka vajaliku info. Un bom fim de semana para todos.